Because... lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me peame alustama, sellepärast et me peame lahkuma siit ruumist kell üheksa. sellepärast, et seejärel tuleb tööhõivekomisjoni erakorraline koosolek siinsamas. ja nüüd ma räägin edasi saksa keeles. lugupeetud kolleegid, tervitan teid täna meie erakorralise kohtumisele Strasbourgis. väga tore, et vaatamata varajasele tunnile olete siia nii arukalt kohale tulnud ja tulemegi kohe päevakorra kinnitamise juurde. oleme selle teile teisipäeval juba saatnud nimelt ja teavitasime teid, et üks hääletus lükati siis edasi. ja vastutav komisjon vastu- äh,, hääletab seda niikuinii hiljem ja seetõttu me ei satu ka ajasurve alla ja kas me võime siis päevakorra projekti praeguses vormis vastu võtta, kas kellelgi on vastuväiteid? paistab, et ei ole, sellisel juhul on päevakord vastu võetud. ja mis puudutab nüüd juhataja ettekannet, ähm, teadaanded, siis täna on meil tõlkerežiim järgmine prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulgaaria ja rumeenia keeled on meil täna olemas. ning nagu alati meenutan teile, et tänast kohtumist kantakse üle ka veebis ja tulemegi e, kolmanda päevakorrapunkti juurde ja täna me hääletame kahte seadusandlikku akti ning e, lähemegi kohe hääletuse juurde ning me alustame oma arvamustest, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi. siin on arvamuse koostajaks e, mina ise. me saime kakssada kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut ja ma tänan kõiki variraportöör, sellepärast et eh, läbirääkimised toimusid tõesti väga heas konstruktiivses õhkkonnas. väga paljudes punktides jõudsime ka ühele arvamusele ning praegu koos eh, kolleeg Tšoidrova eh, toetusega, kes on ka EMPL-i liige, Äh, soovime siis oma märkused sisse saada ka tööhõivekomisjoni arvamusel, nii et mõningaid edusamme me oleme küll saavutanud, aga äh, üht-teist äh, me peame veel ära tegema selleks, et meie põhipunktid ka tööhõivekomisjoni raportis kajastuksid. siia tulemegi nüüd kohe hääletamise juurde ning me alustame muudatusettepanekust sada kolmkümmend kaheksa ja sada kolmkümmend üheksa, need on ühesugused, poolt, vastu Te peate ikkagi oma käpakesed püsti tõstma, muidu ma ei saa aru, kuidas te olete poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli, sada nelikümmend kaks, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja seda kontrollime, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks ja hääletus on alanud sulgen hääletuse. kaksteist üheteistkümne vastu vastu võetud. ja nüüd sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandage, ütleb proua juhataja. me oleksime pidanud kohe kompromissi ühe juurde minema ja seda ma nüüd ütlen. kompromiss üks poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et seda peame kontrollima. hääletus on alanud. sulgen hääletuse. neliteist kümne vastu tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuusteist, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakssada üheksateist suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud ja seda kontrollime. kakssada üheksateist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. viisteist kümne vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend üks ja kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, need on ühesugused poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, see on tagasi võetud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend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 viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt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 kümme. sada kakskümmend kolm, kas kontrollime? ja avan hääletuse. sulgen hääletuse. seitseteist üheksa vastu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend ja sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompro-, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. kaheksateist poolt, üks vastu, kuus erapooletut suure häälteenamusega vastu võetud, suur tänu selle eest ja loodame, et tööhõivekomisjon meie targad ettepanekud üle võtab. ja nüüd jõuame järgmise arvamuse juurde. ja see käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi. ja arvamuse koostajaks oli siin Bogdan Strojevski, kas ta on kohal? jah, ta on kohal kas te soovite veel paar sõna öelda selle kohta? hästi. hästi, siis võime kohe hääletuse juurde minna ja me alustame nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu,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 ja nüüd muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me võime seda kontrollida ja kontrollime, avan hääletuse sulgen hääletuse. seitseteist kaheksa vastu ja tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt vastu,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 erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sa Pinneks, ma pean sulle võib-olla käe toe andma. ja nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. Geschlossen. sulgen hääletuse kakskümmend kolm poolt, üks vastu, kaks erapooletut, see on vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. suur tänu teile. suur tänu selle kiire tegutsemise eest, nii et me tõesti saame nüüd õigeaegselt ka tööhõivekomisjonile anda tööruumi üle ja järgmine kohtumine on meil esmaspäeval siis toimub parlamentidevaheline komisjon aset ja see käsitleb ähm, kultuuripärandi aastat. me arutame seda koos oma kolleegidega rahvusparlamentidest. ma paluksin, et oleksid seal arvukalt kohal ja see puudutab siis ka kahekümnenda novembri ennelõunat, kus meil on täiskogu ja pärastlõunal on siis meie tavapärane kultuurikomisjoni koosolek ja tavapärase päevakorraga. niisiis soovin teile veel kena päeva, kena nädalavahetust ja kohtume esmaspäeval ja Silvia, palun ainult üks asi. ma tean, et äh, juhataja on äh, siin parlamendi juhatusele äh, rääkinud tõlgetest. ja meil kõigil oleks selle tõttu raskusi, sellepärast et rahvus Mm, parlamentid ju kutsutakse siia, nii et see ei ole üldse väga kena ja president nägi sellega palju vaeva, nii et ma ei saa aru üldse, kuidas saab äh, niisugust äh, konverentsi äh, korraldada ja siis mitmekeelsust mitte tagada. nii et me peaksime selgelt ütlema, et jah, me loodame nende mõistvale suhtumisele, aga igal juhul ei ole see väga kena käitumine, aitäh. jah, ma tõesti nägin väga palju vaeva, ma ähm, kaasasin ka parlamendi presidendi, me saatsime ka mitmeid kirju vastavatele talitustele, ka sekretäriaat nägi veel vaeva ja põhjendus on ikka see ja sama et eh, nii palju komisjoni koosolekuid ja hääletusi leiab aset, et ei saa eh, tõlget tagada. nii et esmaspäeva pärastlõunal vähemalt ühe paneeli ajal meil tõlge on. et võib-olla esmaspäevaks veel midagi toimub, juhtub, ausalt öelda ma seda ise küll ei usu, aga tõesti, me nägime vaeva, see on täielik katastroof, sellepärast et eh, tegu on ju ikkagi väga olulise kohtumisega rahvusparlamentidega, kus me käsitleme kultuuripärandi aastat ja alati meid kutsutakse üles, et me selliseid parlamentidevahelisi kohtumisi korraldaksime, sellisel juhul peab parlament loomulikult tagama ka tõlke, sellepärast et me ei saa ju oma rahvusparlamentide kolleegidelt eeldada, et nad täiuslikku inglise keelt räägiksid. ja me kaalusime ka selle äh, esimese päeva kohtumise tühistamisele, aga arvasime, et selline signaal oleks võib-olla veelgi hullem Äh, ja Sabine, palun. ja ausalt öelda ma pean ütlema, et, äh, et selle koja juhatuse poolt on see täiesti vastuvõetamatu, sellepärast et, et äh, kui siin öeldakse, et korraline komisjoni koosolek on olulisem kui see konverents, siis meie korrapäraste tööülesannete hulka käib ju ka kohtumiste korraldamine rahvusparlamentidega ja me oleme ju oma prioriteediks seadnud nüüd kultuuripärandi aasta ja ja kultuuripärand tähendab ju ka mitmekeelsust, mida me siin ikkagi toetame ja nüüd blokeeritakse meie tegevust ja reservid on olemas mingisuguste Brexiti ähm, aruteludeks, mida arvatavasti praegu niikuinii vaja ei lähe. nii et kui kellelgi siin on veel juurdepääs äh, juhtisikutele, juhtorganitele siin kojas, siis tõesti näeme ikkagi vaeva selle nimel, et me tõlged saame, sest et millise sõnumi me edastame, me ju ikkagi räägime siin mitmekeelsusest ja mitmekesisusest, selle toetamisest. ja nüüd, kus me räägime kultuuripärandi aastast koos rahvusparlamentide liikmetega ja meil ei ole tõlget, no see on ju täiesti, see on täiesti kohutav, nii et ütleme, et säästame raha ja teeme kõike ainult inglise keeles, et eriti kui äh, sellistele asjadele selliselt reageeritakse. Er- nii et jääme selle ettepaneku juurde, et me tühistame esimese päeva. kahjuks kõneleja räägib ilma mikrofonita üle kuulda, mistõttu. proua esinaine, mina teen ettepaneku, et äh, ikkagi üritage kõiki oma kanaleid kasutada ja mõjutage vastavaid talitusi nii et äh, mitte ainult ähm, komisjoni poolt survet ei avaldataks, vaid ka poliitilist survet avaldatakse, et esimeste konverentsi äh, see info edasi anda. et võib-olla siis äh, on mõni tavapärane komisjoni koosolek, kus siis räägitakse ainult inglise keelt. esinejana aitäh, me teeme kõik, mis võimalik ja yeah ja väljendame siis ka oma muret äh, ja nördimust selle üle igal pool. minu meelest on see täielik skandaal, mis siin praegu toimub. ja suur tänu ja sellegipoolest kena päeva teile, kena nädalavahetust ja kohtume esmaspäeval